köszönöm szépen, kedves kolleegid. suur tänu. head kolleegid, sellega on käesoleva arutelu lõppenud ning hääletamine toimub kell üksteist kolmkümmend homme. edasi läheme järgmise päevakorrapunktiga. Nikitsa Veele raport energia tegevuskava aastani kaks tuhat viiskümmend. ning raportööril on kohe sõna suur tänu, president! kõigepealt äh, tahaksin ma tänada kõiki neid, kes on äh, panustanud äh, sellesse raportisse ning põhimõtteliselt tahaksin ma ka tunnustada sekretäriaati, variraportööre ning poliitilisi nõustajaid Euroopa energiapoliitika peamised sambad on energia tarnekindlus, mitmepalgelisus nii allikate kui tarnijate osas, konkurentsivõimelised hinnad ning ka energiatõhusus. kõik need poliitikad käivad käsikäes üleüldise eesmärgiga, mis on kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine. daamid ja härrad, minu ettekandes täna õhtul tahaksin ma minna veelgi kaugemale kui see, mis praegu energia tegevuskavas on kaasatud. tahaksin arvestada sellega, et meil õigusandjana on väga oluline kohustus tagada Euroopa kodanike energiaga äh, varustatus ning loomulikult hinnaskaala tasamine, äh, tagamine energiavaldkonnas võiksime teha mõningad ettepanekud poliitikaalgatusteks, mis oleksid proportsionaalsed, mõistlikud ning võiksid muuta tänast olukorda energiaturgudel. aga samas võtaks see arvesse ka tänast reaalsust. seda kõike tuleb teha kompromissi vaimus. me peame tagama tasakaalu energia ning keskkonna vahel, dogmaatilised lähenemised ükskõik kummalt poolt ei vii mitte kusagile mujale kui energianappuseni Euroopa kodanike jaoks ning äh, ka Euroopa tööstussektori hukuni. daamid ja härrad, me oleme oma loova vaimu kadunud, kaotanud, me oleme oma konkurentsivõime kaotanud ning me ei ole tegelikult kasutanud täielikult ära kõiki neid energiaallikaid, mis on olemas ja neid allikaid, mis on olemas, ei ole me ka teinud keskkonnasõbralikuks. Äh, daamid ja härrad, julged Euroopa kodanikud on läbi aegade suhtunud äh, probleemidesse kui väljakutsetesse. me ei tohi kindlasti mitte hävitada ja äh, lihtsalt äh, üle sõita kõigest, me peame kasutama ära neid allikaid, mis on, ja nutikalt üle viiekümne protsendi teatud riikides äh, pere eelarvest äh, kulub energiaallikate peale. Bulgaarias näiteks inimesed on juba tänavatele tulnud ja valitsus äh, kukkus, sellepärast et energiahinnad, eriti elektrihinnad, olid kruvitud liiga kõrgele ma ei taha olla siin prohvetlikuks ennustajaks Äh, tumedale tulevikule, aga ilmselge on, et äh, ühiskondades äh, tekib väga palju lahkhelisid energiahindade tõttu ja sellepärast on ka hea, et sotsiaalne dimensioon on kaasatud meie raportisse praegu ja seda tahaksingi rõhutada. härra volinik, olgem nüüd positiivsemad ka kildagaasi suhtes. Euroopa inimesed on selle lõppkokkuvõttes ära teeninud ma saan aru, härra volinik, et te saate aru, kui oluline on äh, kasutada ära need reservid, mis täna Kagu-Vahemere piirkonnas on, äh, kasutame siis neid võimalusi äh, ära niimoodi, et Kagu-Euroopas loodaks töörühm, kus Kreeka, Itaalia ning sealsed riigid ja Euroopa Liit oleks sinna kaasatud. artikkel sada üheksakümmend neli Äh, Lissaboni lepingus ütleb, et Euroopa Liidul on võimalus Euroopa Liidu tasandil võtta meetmeid selleks, et energia tarnekindlust tagada. nii et äh, te saate äh, Kreekast teha regionaalse keskpunkti, mis oleks vastutav energia kogumise ja müümise eest ning selle piirkonna hinnaseadjaks oleks siis ka see keskpunkt meil Euroopal oleks integreeritud äh, maagaasiturg, mis on praegu väga oluline, äh, sest et maagaas on liikmesriikidele väga kallis. nii et ikka ja jälle meie eurooplastena peame vaatama neid koduseid reserve, mis meil olemas on ükskõik, kas tegemist on puhaste energiaallikatega, fossiilkütustega, kui me neid allikaid ei tunnusta ja ära ei tunne, siis eh, ei ole me objektiivsed, eh, me, me peame neid ressursse hindama aga me ei saa siin mingisuguseid õiguslikult siduvaid ette, eesmärke võtta, kui meil ei ole integreeritud eh, energiasektorit taastuvatele energiaallikutele üleminek ei saa toimuda üleöö, meil peab olema ühtne Euroopa lähenemine, suur tänu! suur tänu! ja järgnevalt saab sõna volinik Oettinger. hea president, meine verehrten Damen. president, lugupeetud daamid ja härrad energiategevuskava aastani kaks tuhat viiskümmend, sellega me soovisime algatada arutelu, mis puudutab äh, järgmiseid aastakümneid ja näitab, äh, kuidas äh, energia ja kliimapoliitika euroopastamine aitab kaasa tuleviku arengutele mitte üheski teises sektoris arvatavasti ei ole vaja nii pikaajalist planeerimiskindlust kui energiasektoris. energia, see tähendab äh, toorainete varustuskindlust äh,, nafta, gaas, biomass, meil on vaja tootmisvõimsust äh,, tuuleenergia, geotermaalenergia, äh, päikeseenergia kasutamist, räägime siin ka äh, salvestamisest, salvestamistehnoloogiatest, äh, energia kindlus äh, tähendab äh, teadust, transporditaristut, võrgustikke, torujuhtmeid ja samuti räägime siin investeerimisest energiatõhususse. ja kõik need meetmed ei tähenda planeerimist kümne kuni viieteist aasta perspektiivis põllumajanduses äh, planeeritakse kolm kuni viis aastat, äh, autotööstuses äh, kaheksa, kümme aastat, enamasti autot kasutatakse maksimaalselt kümme kuni kaksteist aastat, söejaam kolmkümmend aastat, gaasijaam kakskümmend aastat, tuule, päikeseenergiajaamad vähemalt kakskümmend aastat, tuumajaamad nelikümmend, viiskümmend, kuuskümmend aastat. see tähendab seda, lugupeetud saadikud, et ma tsiteerin siin äh, reaalsust. kolleeg Turmes, me võime pärastpoole siin vaielda, praegu me ei räägi ideoloogilistel teemadel. ma võin teile saata järgmiste päevade jooksul äh, kirja selle kohta kus riikides pikendatakse tuumajaamade käitamisaega neljakümnele, viiekümnele või kuuekümnele aastani, et meil on vaja pikaajalist planeerimiskindlust ja selge on see, et kaks tuhat kakskümmend on investorite jaoks juba eilne päev minevik. meil on suur investeerimispuudujääk energia valdkonnas. kas meil on vaja ühiseid suuniseid selle kohta, kuhu äh, kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat nelikümmend, kaks tuhat viiskümmend energiapoliitika liigub. meil on väga erinevaid äh, stsenaariumeid. mainin siinkohal kolme eesmärki. kõigepealt äh, intelligentne taristu, sellesse tuleks kindlasti investeerida meil on vaja kõrgemat taastuvenergiate osakaalu, see toob endaga kaasa rohkem äh, positiivset kui negatiivset. ja energiatõhususse investeerimine on äh, samuti äh, kahtlemata õige tee lähtudes teie konstruktiivsetest ettepanekutest ja teie konstruktiivsest raportist, jätkame oma töödega ja kuidas täpselt? küsimus on selles, kas me paneme paika siduvad äh, eesmärgid aastaks kaks tuhat kolmkümmend. kui äh, kaks tuhat kakskümmend me mitte midagi ei saavuta, siis meil on äh, killustunud riiklik turg ja me vaatame killustatud tulevikku. Euroopa Komisjon tutvustab teile märtsis rohelist raamatut, mis saab olema ka edasiste arutelude aluseks. küsimus on selles, et kas me paneme paika Euroopa eesmärgid äh, süsinikdioksiidi heite vähendamise kohta, kas meil on kaugele minevaid äh, ettepanekuid või eesmärke vaja või piisab äh, senistest? mina olen arvamusel, et CO kahe heite vähendamine on oluline, aga lisaks sellele olen ma arvamusel, et meil peaks ähm, olema kirjas pragmaatilised äh, siduvad äh, eesmärgid taastuvenergiaallikatele meie energiaallikate kogumis kui nüüd vaadata tagasi aastasse kaks tuhat seitse näiteks, siis kõik äh, liikmesriigid oli võimalik äh, saada ettepanekute taha, nõukogu oli ühehäälne. artikkel sada üheksakümmend neli annab liikmesriikidele ainupädevuse otsustada, kas tuumaenergia jah või ei, söejaamad jah või ei ja niikaua, kui liikmesriigid ise vastutavad taastuvenergiaallikate edendamise eest, siis äh, ka kakskümmend või kakskümmend kaks liikmesriiki ei saa kõrgemat taastuvenergiaallikate eesmärki teistele ülejäänutele peale suruda. nii on kirjas Euroopa Liidu lepingutes. ja küsimus on nüüd selles, et kuidas saada kõik liikmesriigid äh, ühte paati kliima on nüüd äh, muutunud äh, aastaks kaks tuhat kolmteist, atmosfäär on muutunud, kõik liikmesriigid ei soovi ühiseid eesmärke ja koos teiega on mul ambitsioon arendada edasi kaks tuhat kakskümmend aastaks paika pandud kahekümne protsendi eesmärke ja oluline on paika panna, kuhu me soovime minna taastuvenergia allikatega. biokütuste osas oleme me esimese põlvkonna tasemel praegu ja kõrgemaid eesmärke me ei saa paika panna praeguses olukorras, arvestades praegust tootmist, siis üle kümneprotsendilist eesmärki me ei saa paika panna, aga kui me räägime siin äh, sooja ja küte ja elektri tootmisest, siis meil võiksid olla küll kõrgemad eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend äh, peaks meil äh, elektri osas taastuvenergiate osakaal olema kolmkümmend kaks protsenti ja siis meil tuleb panna paika järgmine tõhus eesmärk. Te mainisite energia välispoliitikat, rääkisite suhetest meie tarnijariikidega, teie märkused olid väga asjakohased ja Gilda gaasirevolutsioon kindlasti mõjutab tugevalt energiasektorit ja siinkohal kohe ka lõpetan kui ameeriklased on äh, aastaks äh, kaks tuhat seitseteist äh, sõltumatud gaasi osas, kaks tuhat kakskümmend sõltumatud nafta osas, siis nende suhe Araabia ja Lähis-Ida riikidega saab olema hoopis teistsugune ja meie eurooplastena peame rohkem panustama energia välispoliitikale kui ameeriklased ei sõltu niivõrd palju Araabia naftast, siis äh, avalduvad äh, meile ka hoopis uued äh, mõõtmed energiapoliitikas täna. härra volinik, kui komisjon tahab debatti, siis debatt algab. kõigepealt härra Saarjus Volski, palun. tahaksin sõna võtta energia geopoliitika teemadel. geopoliitika tõepoolest energiavaldkonnas muutub, uued ressursid avalduvad, näiteks kildagaas, ja uusi osalisi laekub turule. ja turud on äh, likviidsemad, äh, ehk võiksime näha ka üleilmset energiasektori demokratiseerumist tulevikus, aga me ei ole veel kohal. energia tarnekindlus ei ole Euroopa Liidus tagatud. Euroopa Liit peab vastama muutuvale energiamaastikule ning planeerima aastani kaks tuhat viisteist, viiskümmend oma energiaplaane äh,. kildagaas ning äh, energia muutuvad rollid äh, on ilmselt olulisemad Euroopa Liidu jaoks, kui komisjon eeldab ähm, Euroopa Liidu energiategevuskavas, aga see vähendab ka äh, kasvuhoonegaase ning üleilmselt kokku lepitud kliimaeesmärgid peaksid väljenduma äh, plaanis B, juhul kui need kokkulepped ei ole nii positiivsed. kliimaeesmärgid tuleb äh, ellu kutsuda, meil on siseturu konkurentsiõigus äh, ja teised mm, eesmärgid olemas on hea, et äh, väliskompetents äh, suureneb, aga meil on igal juhul energiaallikate koordineerimist vaja väljaspoolt äh, Euroopa Liitu ning seda kõike ühtselt teha, aitäh! suur tänu, proua Jordan, palun! daamid ja härrad, jätkusuutlik energiasüsteem tuleviku jaoks on veelgi tõhusam, kui see täna on taastuvaid energiaallikaid kasutatakse rohkem ning taastuvenergiaallikate eh, kasutamise ulatus on niivõrd suur, et see muudab kogu energiataristut. see tähendab ka seda, et eh, energia planeerimissüsteem peab muutuma, süsteem on paindlikum, eh, detsentraliseeritum ning me ei pea mitte ainult nutivõrke looma, vaid meil peab olema ka äh, düneemiline, dünaamiline reservide loomise süsteem, see tähendab kõik äh, väga suuri investeeringuid ning avalik raha, avaliku sektori investeeringud loomulikult äh, on siin piiratud. me peame äh, investeerima keskkonnaalgatustega Äh, algatustesse ning äh, tagama sellega stabiilsema keskkonna. mina toetan ühtset õiguslikult siduvat eesmärki äh, heitkoguste vähendamiseks aastani kaks tuhat kolmkümmend ning kutsun komisjoni üles ette valmistama mitmeid stsenaariume, mis võimaldaksid ka seda, et üleilmset kliimakokkulepet ei saabu või see on vähem ambitsioonikam, kui me ootame. suur tänu ja nüüd regioonide komi-, re, äh, riigikomisjoni nimel palun ehm, härra äh,, proua Popinska. suur tänu, kõigepealt äh, ma tahaksin tänada äh, raportööri koostöö ning väga hea tööõhkkonna eest see, mida äh, härra volinik on äh, siin äh, öelnud, on väga oluline. oluline on pikem etteplaanimine, see on tähtis nii tarbijate kui ka energiatootjate jaoks, aga sellegipoolest mitmed stsenaariumid ja muudatusettepanekud siin näitavad, et me oleme püüdnud kõik ühte patta loopida ja tundub, et see on Euroopa Parlamendi äh, raportite traditsiooniks saamas, igaüks tõmbab äh, vaipa oma poole, me ei saa täpselt aru, kas me oleme siin konkreetselt nüüd äh, tuumaenergia poolt või ähm, kivisöel põhineva energia poolt, paljunäolist energiat on vaja Euroopasse, aga tänased otsused mõjutavad väga oluliselt tulevikku ja ma kardan, et täna on meie ees väljakutsed, millele konkreetne raport nüüd küll ei vasta sest äh, tänastele väljakutsetele ei olegi võimalik kuidagi äh, mingit vastust anda. Äh, meil on vaja kontrollituid investeeringuid taastuvatesse energiaallikatesse, mis tähendab ka seda omakorda, et mitmed energiajaamad, mis maagaasi pinnal töötavad, kaotatakse ära. meil on aga igal juhul vaja Euroopa ühenduse energiaturgu, nii et energiapoliitika oleks liidu poliitika järgnevalt palun äh,, härra Roil, palun. president, äh, volinik, kolleegid, kõigepealt äh, ma sooviksin äh, tänada kolleeg Svavelat meeldiva koostöö eest meil olid äh, väga head äh, poliitilised äh, arutelud ja positiivne on ka see, et komisjon on pakkunud välja erinevad stsenaariumid, me arutame, mis juhtub siis, kui valida variant A, B või C. ja võib-olla just seetõttu ei hakanud me siin võistlema arvude ja eesmärkide paikapanemises, vaid äh, meil oli asjalik, realistlik arutelu välja pakutud stsenaariumite põhjal. me ei ole jõudnud siin protsessi lõppu, aga oluline on see, et meil ei oleks siin mingid eesmärkide olümpiamängud, vaid et me vaataksime kõik aspektid asjalikult läbi ja me ei äh, tohi siin lubada mingisuguseid äh, tabusid, vaid peame arvestama kõikide alternatiivide ja variantidega. seetõttu oleme me kaasanud ka kildagaasi. küsimus on äh, selles, kas meil on tulevikus taskukohast energiat piisavalt, millised saavad olema mõjud keskkonnale kõiki neid küsimusi ei saa lahendada ühe suure vahva projektiga, vaid meil peab olema horisontaalne lähenemine. seetõttu on väga hea, et me ei laskunud arvude paikapanemisse, vaid arutasime läbi selle küsimuse, milline mõju saab olema eesmärkidel, mille kasuks me siis lõppkokkuvõttes otsustame ja tähtis on, et me ei saavutaks äh, vastupidist äh, oma tegelikele eesmärkidele ja oluline on arvestada ka sellega, et me oleme alles protsessi alguses, mitte lõpus suur tänu, järgnevalt palun sotsialistide ja demokraatide nimel kolleeg Van Brempt, palun. suur tänu, härra president, ja tahaksin kõigepealt tänada raportööre. suurepärane raport on meie ees ja härra volinik, teie peaksite teadma, et parlamendis oleme me läbi rääkinud nendel teemadel juba pikka aega äh, raportöör on näidanud üles ülimat kannatlikkust ning töötanud väga tõhusalt heade tulemuste nimel. me muidugi ei tea, kuidas energiasektor kahe tuhande viiekümnendal aastal välja näeb, aga nii, nagu me eelmise debati käigus äh, otsustasime, peame otsuse võtma vastu nüüd ja see mõjutab järgnevat kümmet, kahtekümmet ja nii edasi aastat. me peame äh, vaatama konkreetselt ja pragmaatiliselt, mida teha on võimalik ja minu fraktsiooni jaoks on väga oluline ning see otsustab tegelikult ära ka hääletuse positsiooni meie jaoks. kutsume üles raportööri meie positsiooni toetama, on see, et ärgem rääkigem nendes küsimustes kaasa, mille osas meil väga suurt otsustusõigust ei ole, aga püüdkem leidma siduvaid eesmärge aastani kaks tuhat kakskümmend, kas me need ellu viime või selles läbi põrume noh, kahe tuhande kolmekümnendal aastal peame me panema uued siduvad eesmärgid, näiteks taastuvenergiaallikate osakaal ja loomulikult energiatõhusus ning vähem äh, kasvuhoonegaaside heitmeid väga oluline on, et me raportööri selja taga seisaksime ning tahaksin kutsuda ka parema tiiva kolleege selleks üles, me peame igal juhul õige signaali komisjonile saatma lugupeetud volinik, tegemist on huvitava dokumendiga ja ma loodan, et teid huvitavad, huvitab ka meie seisukoht selles küsimuses. mina ise ei äh, vastuta mingisuguse energiaorganisatsiooni eest, äh, ma ei ole mingisuguses rakkerühmas äh, ega mõttekojas, aga, aga me oleme kuulanud äh, erinevaid stsenaariumeid äh, ja äh, me tahaksime eriti viidata äh, sellele, et me peame valikute põhjal langetama endale sobiva otsuse, kandes hoolt selle eest, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks oleme me energia osas täiesti sõltumatud ja meie energiasegus on palju taastuvkütuseid. suur tänu, kas te olete valmis härra Rüübichi sinise kaardi küsimusele vastama? härra Rüübich, teil on sõna suur tänu. ma arvan, et ähm, sel aastal on Euroopas õnnestunud meil edukalt oma süsinikuheidet vähendada. me oleme suutnud tegutseda äh, vastavalt oma ajakavale ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oleme me loodetavasti kogu maailmale eeskujuks. minu küsimus proua Van Brandile on, et kuidas te tahate edasi tegutseda? kas äh, meil võiks olla näiteks süsiniku jalajälje maks äh, nii et inimesed, kes, äh, kelle süsinikuheide on väiksem, maksavad vähem makse ja see muudaks meie käitumise energiatõhusamaks. väga huvitav küsimus, kallis kolleeg iseäranis valmistab mulle muret selle küsimusega seoses tööstuse käitumine ja ma arvan, et me peame leidma õige tasakaalu, selleks tuleb eraldi arutelusid pidada, kuid olen veendunud, et praegune süsteem ei toimu piisavalt hästi. ja me peame käivitama süsteemi, kus äh, tõesti me suudame hinnata toote süsinikuheite häidet äh, ja saame vaadata, kas äh, tooted, mida me ostame, olgu nad tehtud Euroopa Liidus või väljaspool Euroopa Liitu, vastaksid ühtsetele kvaliteedinõuetele, see nõuab aga ühe, ühehäälsust. ja te teate, kui raske oli heitmetega kauplemise süsteemi jalule saada. kui me otsustame mingi alternatiivse süsteemi kasuks, lugupeetud president, äh, siis äh, me peame teadma, et alternatiiv on olemas, me ei saa lihtsalt heitmetega kauplemise süsteemi kõrvaldada ja teadmata, mis edasi saab. väga huvitav on see arutelu aga oma tervikus. suur tänu. ma tuletan teile meelde, et pool minutit on küsimuseks, pool minutit vastuseks sinise kaardi küsimuste puhul ja nüüd saab sõna härra äh, Claude Turmes Roheliste fraktsioonist. suur tänu, lugupeetud juhataja härra Shadow nimel, kes oli meie läbirääkijaks selles küsimuses, tahaksin tänada raportööri. volinikul on õigus, meil on vaja kliimaküsimuses ja taastuvkütuste valdkonnas siduvaid eesmärke kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja energiatõhusus on samuti äh, väga oluline eesmärk, mille oleme endale püstitanud. see on ainus realistlik vastus meie, meid ootavale energiavaesuse probleemile me saame aidata ainult kodanikke sellisel moel, kui äh, me aitame neil autosid, äh, autokütust äh, saaks kasutada midagi muud, leida alternatiive majade küt-, kütmissüsteemidele, mingisuguseid imerohte ei ole. kuid praegune olukord on keskkonda kahjustav. siis võtame näiteks kildagaasi. see kindlasti äh, ei aita meil hindu alal hoida, kui te hakkate all hoida, et kui te eeldate, et me saame kildagaasi puhul samasuguseid hindu kasutada nagu Ameerika Ühendriikides, siis eksite, meil ei ole selliseid varusid, energiatõhusus on meie ainus alternatiiv. kaks kolmandikku tööjõust ja kaks korda sama palju energiat. kuidas saab energia muuta muutuda odavamaks, kui me ei saa ühiku hinda alal hoida. me peame tõhusamad, tõhusamalt tegutseda selleks, et meie kulud oleksid väiksemad. ja veel üks asjaolu, meil on vaja läbipaistvust, meil on vaja ajakohaseid mudeleid ja teie mudelil on oma puudujäägid. kõigepealt tõhususe kõige optimaalsema süsteemi kalkulatsioon puudub. juba praegu on meil kahe tuhande kahekümnenda aasta mudelis väiksemad äh, kulud äh, näiteks tuumaenergia puhul äh, kui tegelikkus. reaalsed kulud peavad viimase aja arengutega sammu pidama, muidu meie prognoosid pole realistlikud Te saate äh, rääkida veel äh, pool minutit, kui te olete valmis vastama härra Brandstoni küsimusele. Sure... vabandust, härra Watsoni küsimusele. vabandab telk. härra Tõrmasil oli õigus, ütleb härra Watson, kui ta rääkis, et energiatõhusus on ka väga oluline, aga kui me oleksime piisavalt julged ja otsustaksime fossiilsetelt kütustelt rohelise energia tarbimisele üle minna, siis äh, Äh, päike, mis äh, kuue tunni jooksul energias äh, e, kõrbele paistab, suudab meie energia katta ja ka tuuleenergia, kui me ainult oleksime piisavalt julged, et seda, seda otsust langetada, siis oleks tõhususel märkimisväärselt väiksem roll. Graham, jah, sul on õigus, taastuvkütused ja on olulised ehm, ja tuuleenergiast samuti piisab selleks, et maailma energiavajadust katta. ja ma loodan, et teie toetate samuti meie sajaprotsendilist taastuvkütustel põhisenevat majandust, aga tõhusus võimaldab meil väiksemate kuludega saavutada sajaprotsendiliselt taastuvkütustel põhinevat majandust. energiatõhus on alati odavam kui uued investeeringud ja sellepärast meil on vaja kõiki kolme elementi, energiatõhusust, taastuvkütuseid, intelligentset energiasegu, mis toob kohe ka süsinikdioksiidi heitme küsimuse päevakorda. järgmine kõneleja Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel härra Šimanski suur tänu. see raport on väga raskete läbirääkimiste väga keerulise kompromissi tulemus. samas on see pilt moonutunud ning me ei saa nõustuda lõikega üheksakümmend üks. sest seetõttu on meie kliimapoliitika veel karmim, mis toob kaasa kõrgemad kulud sektorile, nagu näiteks paber, teras, keemia ja nii edasi need tööstusharud, mis peavad konkureerima Hiina, Venemaa ja Ameerikaga, nende jaoks on olukord veelgi, veelgi raskem. eriti võttes arvesse vabakaubanduskonteksti. samuti tuleb öelda, et ähm, süsinikuvaba majandus on väljamõeldis, sellel ei ole mingit pistmist Euroopa energiasektoriga. vastavalt Maailma Energiaagentuurile tuleneb kahe tuhande kolmekümne viiendal aastal pool maailma energiast, mineraalsetest ressurssidest. niisiis, selliste ressursside eiramine ei ole mitte ainult ebarealistlik, vaid see pärsib ka meie energiasektori arengut, blokeerib investeeringuid ning võtab ära turult stabiilsuse ja seetõttu on energia meil maailma kõige kallim. aitäh! mulle anti just teada, et meil hakkab aeg otsa lõppema seetõttu ma ei saa enam vastu võtta ühtegi sinise kaardi küsimust. järgmisena härra Rossi, poolteist minutit. aitäh. ma arvan, et me oleme kõik nõus meie kolleegi raportiga. me peame tõesti ära kasutama kõik energiaressursid. ma tuletan teile meelde, et kui me räägime biokütuste tootmisest, siis peame me võimalikult palju ära kasutama jäätmeid, mis tulenevad kas põllumajandusest või metsandusest. meil on vaja ühtset Euroopa energiaturgu, mis oleks kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks täielikult integreerunud ning kus hinna määramine oleks läbipaistev, kuhu oleks kaasatud ka maksud ning keskkonnakulud härra Puusek kunagi korraldas kuulamisega liikmesriikide parlamentide saadikute osavõtul, kus kutsuti üles ka ühtse energiaturu loomisele. kahju aga, et president Schulz pole selle tööga jätkanud. tuletaksin teile meelde, et liikmesriikide vahel on kuludes vastuvõetamatud erinevused, näiteks tööstuse jaoks Itaalias maksab elekter sada kolmkümmend protsenti rohkem kui Prantsusmaal või Poolas ja kaheksakümmend protsenti rohkem kui Saksamaal ja nelisada protsenti rohkem kui USA-s. ilmselgelt tuleb siin midagi ette võtta, sest see äh, tekitab kõlvatut konkurentsi liikmesriikide vahel siseturul seetõttu inimesed lahkuvad ka Itaaliast, lahkuvad ka Euroopast. suur tänu, proua Matias, üks minut. suur tänu, härra president. tahaksin ka tänada kolleegi selle töö eest, läbirääkimised olid väga keerukad, nagu te teate meie ei saa toetada teie ega ka komisjoni ettepanekut väga lihtsal põhjusel. minu arvates see raport ei võta arvesse prioriteete sekkumisel energiasektorisse. me räägime siin ressursside puudusest, aga samas ei hoiame kinni siduvatest kohustustest taastuvenergia valdkonnas, meil on probleeme töökohtade ja majanduskasvuga Euroopas, aga nüüd liigume me eemale energiasektorist, mis aitaks äh, meie tegevust siin tõhustada, me peame rohkem keskenduma taastuvenergiale Ehm, samas räägiti te tuumaenergiasektori tugevdamisest ainult kaks aastat pärast Fukushimat. Te investeerite deregulatsiooni ja, ja erastamisesse, mistõttu liikmesriigid ei saa siin ka strateegilisi otsuseid vastu võtta, seetõttu me ei toet-, toeta teid. aitäh, järgmisena härra Sousa. suur tänu, härra juhataja me töötame siin kahe tuhande viiekümnenda aasta nimel, see näitab, kui äh, palju me usume meie tulevikku ning kui tõsiselt me võtame oma tegevuskavasid. ma tahaksin tunnustada kolleegi raporti koostamise eest, aga kui me kehtestame eesmärgid, siis peame me nende eesmärkide saavutamise nimel ka tegutsema, kui me räägime kas või fossiilkütustest või taastuvenergiast kui me ei tegutse, siis me tekitame lihtsalt tööstuse jaoks segadust ning äh, õõnestame investeeringuid. me peame andma meie kodanikele võimaluse säästa energiat. me ei saa jätkata energia raiskamisega, nii nagu me seda praegu näiteks teeme spordiüritustel, muusikaüritustel või oma linnades või näiteks kui me käime linna peal äh, Euroopa talve ajal joomas. kui me äh, selles suhtes midagi ette ei võta, siis ei ole me ka tulevikus usaldusväärsed. aitäh, härra Kaarins, kaks minutit. suur tänu, härra president, härra volinik minu arvates on meil siin paar ähm, saadikud saalis, kes ar-, on valmis ohverdama meie ettevõtet selle nimel, et me oleksime rohelised. mina sellise lähenemisega nõus ei ole. kui me soovime arendada oma energiastrateegiat, tuleb arvesse võtta kolme aspekti ja tasakaalustatult. kõigepealt tuleb vähendada CO2 heitmeid peale selle peame me vähendama suurenevat sõltuvust importenergiast. ning samuti peab hoidma stabiilsena ja õiglasena hinnad, õiglased peavad need hinnad olema nii ettevõtjate kui, kui kodanike jaoks. Neid eesmärke on võimalik saavutada mitmel erineval moel. me võime kasutada taastuvenergiaallikaid, need, see on väga ol-, oluline ressurss nii täna kui homme samuti ei tohiks välistada teadustööd, teadustöö saavutusi näiteks kildagaasi valdkonnas. see oleks hea alternatiiv näiteks Vene gaasile. kildagaasi tasuks uurida, me teame, et USA-s on suuresti vähendatud oma energiasõltuvust just läbi kildagaasi kasutamise mida rohkem me tood-, toodame ise, seda vähem me peame importima. loomulikult on meil tulevikus võimalik ka tuumaenergiat arendada, me teame, et mõningad riigid on tuumaenergia valdkonnas päris palju arenenud, teised võib-olla mitte nii väga, aga me ei ela keegi eraldatud saarel, kui me soovime üksteisega kaubelda, siis peame me mõtlema ka kulude struktuuri peale siin tuleb leida ka oma tasakaal ning leida tasakaal ka kõikide nende aspektide vahel, mida ma mainisin. suur tänu, proua Riera Madurell, üks minut. aitäh, härra president, härra volinik. see tegevuskava toob välja sisulise muutuse meie energiasüsteemis, meil on vaja tagada majanduslik kestlikkus ning Euroopa peab olema puhta energia esirinnas. see on oluline, nagu te teate, ka kliimamuutuse vastases võitluses. me saame siin luua ka uusi töökohti ning vähendada energiakulusid kodanike jaoks, samuti vähendada sõltuvust impordist. aga nagu proua Anbrent juba ära mainis, on siin raportis teatud aspektid, mida tuleks pikemalt tudeerida. parlament peaks üles näitama selget pühendumust kliimamuutuse vastases võitluses ning oma raportis kehtestama ka siduvad eesmärgid. samuti peaksime me paluma, et komisjon tooks väljas tagada energia säästlikkus ning meie konkurentsivõime, mis on tänapäeva maailmas ääretult olulised. suur tänu, härra Helmer! üks minut. härra president, tunnustus raportöörile oivalise töö eest sisaldab päris mitmeid huvitavaid aspekte, kuigi paratamatult pidi ta sinna sisse kirjutama ka selle Euroopa kinniside heitmete vähendamisega ning kliima soojenemisega seoses, kuigi kliima pole viimased seitseteist aastat soojenenud. meeldiv on näha, et raport on valmis kaasama uusi tehn-, tehnoloogiaid, nagu näiteks ligniiti, tuumaenergiat, puhast süsinikku ja nii edasi. ma tervitan väga kildagaasi võimaluste kasutamist ning samuti toetama seda muret, mida tuntakse energiahindade ning kütusevaesuse asjus. samas meie fraktsioon ei toeta taastuvenergiate arendamist, sest nad ei ole, see ei ole tasuv, samuti heitmetega kauplemise süsteem on täielikult täielikult läbi kukkunud, see ei ole vajalik ning me ei saa seda endale lubada. samuti ei saa me lubada endale süsiniku püüdmist, sidumist ja ladustamist, sest see ei ole eh, kasumlik ja me ei saa seda endale lubada. ning ma üritan oma kolleege veenda et nad jääksid erapooletuks selle raporti suhtes, olles viisakad ka raportööri suhtes, aga kahjuks me seda toetada siiski ei saa. suur tänu, härra Griffin, üks minut. härra e, president, täna õhtul külmuvad mitusada Inglise, Briti pensionäri veel surnuks kuna nad kannatavad kütuse vaesuse käes, sest vasakpoolne meedia ja taastuvenergia ähm, lobistid on petnud ja sundinud rahvasaadikuid uskuma, et inimeste poolt põhjustatud kliima soojenemine hävitab maailma. see religioosne fantaasia on nüüd vabandus üheks suurimaks tööstuslikuks petuskeemiks läbi ajaloo see süsiniku hind on toonud miljoneid sisse töösturitele, aga pensionärid külmuvad surnuks. siin räägitakse äh, ebarealistlikest eesmärkidest, mis deindustrialiseerivad Euroopa ning päris inimesed elus surevad ükshaaval. see, tegemist on lihtsalt tööstusliku massmõrvaga, suur tänu! suur tänu! ja nüüd me oleme vaba mikrofonini jõudnud. kaksteist inimest on nimekirjas, kes on soovinud sõna ja kuuele ma annan sõna ja kõigepealt härra Kelly. ma tahan öelda, et mul on väga hea meel selle arutelu suuna ja tooniga ja ka eelmisega. ja tänan eriti raportööri ja voliniku kes on andnud väga mõistliku panuse. loomulikult Euroopa äh, peab oma tegevuskavas esile tõstma konkurentsivõime ja kui me soovime konkurentsivõimelist Euroopat, me vajame taskukohast energiat, me vajame erinevaid energiaallikaid ja peame olema avatud võimalustele. loomulikult mina eelistaksin taastuvenergia osakaalu suurendamist, aga see ei välista teisi energiaallikaid. Need, kes mõtlevad äh, kainelt, need mõistavad, et meil on vaja erinevate energiaallikate kombinatsiooni, kuid samas me ei tohi asjale liiga dogmaatiliselt läheneme, aga loovides, et tehnoloogia pidevalt uueneb ja paraneb ja seetõttu peame olema avatud ka sellele ja mõtlema selle peale, kuidas lahendada neid probleeme, mis täna on probleemsed, aga võivad äh, tulevikus mõit-, äh, muis-, äh, muutuda konkurentsi mõttes ja ka keskkonna suhtes sõbralikeks. suur tänu, härra De Campos, kaks minutit planeerimine on vabadus ja ainult vabadusega on võimalik juhtida tulevikku. pikaajaline poliitika võimaldab meil kindlustada oma eh, seisundit maailmaturul eh, energeetikatööstuses, energiatõhususes. me peame muutuma konkurentsivõimelisemaks selles tegevusvaldkonnas. kogu energiapoliitika aga omakorda seostub sotsiaalsete küsimustega, see mõjutab meie elu ka tulevikus. seega me peame tagama õiglased hinnad tarbijale ja peame leidma mittediskrimineerivaid mehhanisme, et leevendada paratamatut hinnatõusu. suur tänu, härra Paska. suur tänu võimaluse eest sõna võtta. selle aastatuhande esimese kümne aasta jooksul Euroopa riigid on maksnud ligi kakssada miljardit dollarit igal aastal kaks aastat tagasi, aastal kaks tuhat üksteist, jõudis see summa neljasaja kaheksakümne kaheksa miljardi dollarini, vaatamata Euroopa Liidus kasutusele võetud struktuurimeetoditele ei ole energiatõhusus äh, töötlevas töötuses äh, ega ka kodumu, kodumajapidamistes paranenud. Euroopa Liit sõltub väga palju energia impordist ja me peaksime oma energiakasutust muutma säästlikumaks, me peaksime edendama energia säästu ja tõhusus. ma mõistan komisjoni soovi suurendada taastuvenergia kasutamist aastaks kaks tuhat viiskümmend viiekümne viiele protsendile. ma aga arvan, et arvestades pikaajalisi probleem, prognoose, me peame arvestama ka meie võimalustega ja arvestame ka meil olemasolevate energiavarudega järgmine sõnavõte. me teame, eh, inimesed eh, oma prognooside tegemisel on väga harva realistlikud, eriti kui me räägime energiast ja transpordisektorist. me oleme teadlikud sellest, et et üks kõige ambitsioonikamaid eesmärke on CO2 heitmete vähendamise eesmärk. mis puudutab tuumaenergiat, me teame, mis juhtus Fukushimas ja me peame väga tähelepanelikult mõtlema ja kaaluma ka äh, äh, kasutatud tuumakütuse ladustamisega kaasnevate kulude peale. ja seetõttu pole üllatav, et taastuvenergia ei ole veel saanud selle tähelepanu osaliseks, mis, mida ta väärib. kui me räägime taastuvenergiast, eh, siis sellel ei ole eriti häid perspektiive. suur tänu, järgmisena proua Matula. tänan, tahaksin meenutada mõningate prioriteete eh, seoses energiategevuskavaga. kõigepealt liikmesriikides energiaalased regulatsioonid, peaksid arvestama ka energiaturu liberaliseerimise nõudega ja peaksid lõpetama äh, energiaturul äh, tegevuse blokeerimisi. me peaksime rohkem rõhuma energia kasutamisele äh, regionaalsel tasemel, näiteks Rumeenia läänepiirkonnas on äh, geotermaalseid energiavarusid, mida ei kasutata äh, bürokraatia tõttu ja ma palun, et komisjon ja pädevad riiklikud ametiasutused analüüsivad, kuidas üle saada nendest takistustest, kuidas soodustada investeeringuid geotermaalenergiasse, et suurendada meie oma tootmisvõimsusi ja tagada äh, tarbijale madalad energiakulud ka gaasiimporti võib mitmekesistada, investeerides täiendavalt lõunakoridori projekti ja äh, arendades veeld, vedel, veeldatud gaasivarusid Vahemere kaldal. tänan, järgmisena. härra Alves. Äh, tänan, juhataja. ka mina tahaksin rõhutada äh, seda tähtsust, mida raportis pööratakse selle strateegia laiendamisele üle kogu Euroopa. me peame reageerima meie seisvatele väljakutsetele seoses energiasüsteemidega äärepoolsemates aladel ja saartel, mis on geograafiliselt isoleeritud ja asuvad väga kaugel Euroopa südamest komisjon ja parlament peaks olema teadlik sellest, et selleks on vaja konkreetseid spetsiifilisi lähenemisi, et leida lahendused nendele konkreetsetele probleemidele ja mis võimaldaksid tagada taastuvenergia täieliku potentsiaali ärakasutamise, nagu näiteks Asooridel Äh, kus taastuvenergia kasutamine kasvab kiiresti ja on juba ületanud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud eesmärgid. hetkel on meie energiapoliitika liiga äh, standardiseeritud ja me peaksime seda probleemi ka lahendama energia tegevuskavas aastani kaks tuhat viiskümmend. ja nüüd saab sõna volinik äh, komisjoni seisukoha kokkuvõtleks esituseks. Äh, juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud. Äh, lubage kommenteerida mõningaid äh, võtmesõnu, mida te mainisite. kõigepealt, ma arvan, et on igati õige, kui me seame Euroopale väga kõrged eesmärgid energia tõhususes. probleem on aga, millal millal on see õige aeg nende ambitsioonikate eesmärkide seadmiseks. ja ma tahaksin nüüd rääkida just sellel teemal. me peame tegelikult äh, vaatama, kas liikmesriigid tegelikult äh, rakendavad ka neid direktiive, mis on vastu võetud, me räägime energiasäästust äh, aastaks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, millist edu on selles valdkonnas saavutatud, me peame arvestama ka teiste meetmetega Äh, ökodisaini meetmetega, äh, mida liikmesriigid peaksid ellu viima ja mitte meie Brüsselist ei kirjuta neid ette. meil on vaja ka prognoose, äh, mis oleks kooskõlas komisjoni mandaadiga, kontrollida, kas liikmesriigid tegelikult rakendavad ka neid meetmeid, mis on siduvad ja mille üle on otsus langetatud või me vajame täiendavad meetmeid ja me peame selle otsuse langetama nüüd tänase päeva ja aasta kaks tuhat viisteist vahel. ja nüüd on, on saabunud aeg võib-olla ka uute eesmärkide seadmiseks, arvestades arenguid Euroopa tasandil, arvestades äh, kohus vastu võetud direktiivide rakendamise edukust, arvestades riiklikke kavasid ja me peame mõtlema ka selle peale, kuidas me suudame seda nõukogus läbi suruda. Äh, kas see on õige aeg äh, perioodiks kaks tuhat viisteist kolmkümmend äh, seada siduvad eesmärgid energiatõhususe vallas? nüüd Gilda gaasist. ma arvan, et me oleme kõik teadlikud sellest, et et äh, gaasi osatähtsus ülemaailmses energiaallikate kombinatsioonis üha kasvab ja ka Euroopas ja selleks on mitmeid põhjuseid. gaas suurel määral äh, gaasivarud on palju suuremad kui naftavarud, gaas on samuti äh, keskkonnaohutum, äh, seda kasutatakse tööstuses, töötlevas tööstuses, küttetööstuses ja energiatootmisel ja seda palju rohkem näiteks võrreldes kivisööga. kolmas põhjus, äh, gaas on väga paindlik ja see on ideaalne partner taastuva energiaallikatele. kui tuul ei puhu, kui päike ei paista, mm, on võimalik kasutada gaasi elektrienergia tootmiseks me võime rääkida viiesaja neljakümnest miljardist kuupmeetrist gaasist, mida tarbitakse Euroopas igal aastast ja suur, varsti kasvab see kuuesaja miljardi kuupmeetrini. ja ainult üks kolmandik sellest on meie poolt toodetud Ühendkuningriigi ja Hollandi poolt. kuid kuid kõik prognoosid äh, äh, gaasi tootmise kohta Euroopas väidavad, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kolmkümmend viis gaasivarud ammenduvad ja sellest ajast peale peame me importima kogu gaasi Venemaalt, äh, Alžeeriast, Nigeeriast, Katarist. kas me tahame tõesti olla sajaprotsendiliselt sõltuvad impordist? me teame, et Sabi-, Siberis, Nigeerias, Alžeerias, arktilises piirkonnas eh, esineb tõsiseid keskkonnariske eh, eh, ka Siberis töötavate gaasimaardlate töötajate töötingimused on küsitavad. kas me saame gaasi puhtal kujul ja kuidas see mõjutab keskkonda Siberis, Arktika piirkonnas. ja me ei tohi unustada ka töötingimusi, me ei tohi jätta äh, kahe silma vahele ka neid aspekte. me teame, äh, mis Ameerikas hästi õnnestus ja mis mitte ja kui liikmesriigid soovivad kasutada kildagaasi, peavad nad läbi viima katseprojektid, tõestamaks, et nad suudavad tagada kõrgema ohutuse taseme. me peame kaitsma joogivett, põhjavett ja ka loodust ja me kõigepealt kindlaks määrama äh, need kohad, kus me seda suudame saavutada ja siis peame otsima kildagaasivarusid. see võiks olla Euroopa ambitsiooniks. meil on Poola ja teised liikmesriigid, sealhulgas ka Ühendkuningriik, kes võivad olla eeskujuks. ja meil on Euroopa äh, keskkonnafilosoofia, meil on Euroopa ohutuse normid Äh, ja kui me suudame toota ainult kümme kuni viisteist protsenti gaasi ise, siis see annab meile siiski parema vastuse, sest Venemaa partnerid soovivad pikaajalisi lepinguid, nad tahavad siduda pikemas perspektiivis gaasi hinna nafta hinnaga. ja mul on olnud palju vestlusi Moskvas ja selle põhjal ma ei öelda, et venelased on äärmiselt ebakindlad kind-, kildagaasi äh, kasutamise suhtes, eriti Euroopas. võib-olla paari aasta pärast äh, Ukraina ei ole pelgalt Venemaa gaasi transiitmaaks, vaid hakkab tootma ka kildagaasi ja võib eksportida seda kildagaasi ka Euroopasse me peame seda protsessi kiirendama, me peame avameelselt rääkima nendest, ma jõutasin eufooriat, ma suhtun täiesti realistlikult, sest meil on olemas need katseprojektid ja me võime ka avalikkust teavitada nendest. see on ainuke võimalik viis. energia hind vajab äh, rohkem arutelu, ühelt poolt äh, kõrge energia hind on hea sest äh, sellel on äh, majanduslik äh, faktor, ta julgustab säästu ja tarbijad suhtuvad väga suure tundlikkusega kõrgetesse hindadesse. me saaksime rohkem ära teha selles valdkonnas, eriti energia- ja küttesektoris. kuid kunagi me saavutame selle kõige kõrgema hinnataseme. ja siis Euroopa kodanikud, kes soovivad kütet ja jahutust ja tahavad liikuvust tagada ja siiski soovivad ka oma kütte ja äh, gaasi hinda äh, arved maksta, meil on vaja sotsiaalkindlustussüsteem paika saada ja sotsiaalhoolekanne paika saada ja kõik need etendavad olulist osa. ma ei räägi hindade reguleerimisest, me peaksime nõustuma tõeliste turuhindadega ja mina võitlen selle eest, et äh, nii hulgi kui ka jaeturg toimiks äh, kahekümnes liikmesriigis on reguleeritud hinnad, mis ei ole kooskõlas äh, tarnehindadega. ja selle tulemusena on tekkinud neil puudujääk kakskümmend üheksa miljardit eurot osaliselt äh, äh, mitte jätkusuutlike muudatuste tõttu energiavarude äh, majandamisel me soovime suurendada energiavarustatust Euroopas, paremat energiaturgu äh, ja me kuidagi ei vastusta taastuda energia kasutamist. kui me räägime strateegiast Horisont kaks tuhat kakskümmend, siis selles rõhutatakse energia ladustamise aspekti kui olulist aspekti ja samuti ka toodetava energia kvaliteeti ja ka äh, tuumaenergiat äh, ka teisi energialiike, geotermaalenergiat näiteks, Islandil on väga suured võimalused selles valdkonnas ja me peaksime rohkem jõupingutusi tegema sellel suunal. ja lõpetuseks saab sõna meie raportöör Nikita Vela, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja lugupeetud volinik, mulle meeldis väga see, mida te ütlesite eurooplaste poliitika kohta, kus ei pöörata piisavalt tähelepanu sellele, millistes tingimustes teistes äh, impordiriikides äh, kütust kaevandatakse. Öeldakse, et, äh, et see, mida tehakse Ameerikas, ei puuduta mind, see on nii kaugel ja mul on väga hea meel, et te selle siin välja tõite. oma raportis olen ma püüdnud võtta arvesse erinevaid seisukohti ning püüda ja püüdsin leida nende erinevate seisukohtade ühisosa ja sellepärast olemegi rääkinud nii paljudest erinevatest asjaoludest oma raportis. mis puudutab energiatõhusust ja energia kokkuhoidu, siis me mainisime seda selles raportis ka ja see võiks olla üks osa liikmesriikide õppekavast. juba hariduste alguses võiks hakata õpetama noorsoole energia kokkuhoidu meil peab olema selge seisukoht meie energiapoliitiliste suundumuste kohta kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks äh, ja me loodame, et komisjon esitab meile omapoolsed äh, dokumendi, mis käsitleb äh, meie eesmärke ja erinevaid energialiike, mida me kavatseme kasutada aastaks kaks tuhat kolmkümmend. seda on vaja meie kodanike jaoks, seda on vaja meie äh, ettevõtete, investorite jaoks, kes tehakse te,, tahavad teada, millele tulevikus tähelepanu pöörata. suur tänu, proua Otsa-Veela ja sellega lõpetame arutelu selle raporti küsimuses ja järgmisena on meie päevakorras suuline küsimus komisjonile, mis käsitleb äh, äh, nõndanimetatud